kõigepealt Peeter Jaar, Rahvapartei. palun, üks minut herr präsident! ich äh, möchte nur sagen dass ich. suur aitäh juhataja! tahaksin öelda vaid seda, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta ajakava puhul ma oleksin soovinud näha pisut rohkem julgust. ehk et oleks öeldud, et korraldame rohkem istungeid Brüsselis ja vähem Strasbourgis, see oleks tegelikult meile andnud alalises, alalistes komisjonides rohkem tööaega ja on häbiväärne ja kahetsusväärne, et seda võimalust ei tekkinud. mina sooviksin siiski öelda, et kui me siin Strasbourgis töötame, siis me peaksime aega targalt kasutama. ja üks äh, miniplenaar peaks äh, Brüsselis jääma. Äh, aitäh, Jonathan Arnold minut aitäh, juhataja. Ühendkuningriigi eh, parlament töötas möödunud aastal sada nelikümmend kaks päeva ja sai seetõttu väga laialdase kriitika öm, ehm, ohvriks. aga meie siin töötame vaid viis päeva kuus ja kolmel päeval nendest on vaid osaajaga töö mis häda see on siis, äh, tähendab äh, inimese, inimestel lülitatakse mikrofon välja üks minut äh, pärast seda, kui nad on kõnet alustanud. kuidas niimoodi on võimalik töötada? loomulikult oleks mõistlikum, kui oleks jaotatud mõistlikult kõneaeg niimoodi, et saaks eksisteerida ka mingisugune arutelu mul on tunne, et kuuskümmend sekundit minu kõneaega sai täis uh,. Thank you, deputy uh, Arno. aitäh ähm,, saadik ähm, Arnold ja kolleeg Van Dalen. aitäh, juhataja palun selgitage mulle, mida me praegu siin teeme? mis toimub? meil on keelatud hääletada kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta ajakava osas, sellepärast et muudatusettepanekuid seal ei olnud. aga samas ei olnudki võimalik üldse hääletada ju, see on ääretult ebademokraatlik ja ma ei tea, kas te kuulate üldse, härra juhataja, mida ma räägin? Ik was nog niet uitge-, ik was nog niet uitgesproken, voorzitter. Ik vind het wel prettig als u ma ei lõpetanud veel oma sõnavooru, Äh, härra juhataja, oleks väga kena, kui te kuulaksite, mida ma räägin. tähendab, nüüd on niimoodi, et selgitata, hääletamise selgitust ähm, antakse küsimuses, mida üldse ei hääletatudki, sest ajakava ju ei hääletatud, see on ju täielik nonsenss Te peate rääkima sellest esimeste konverentsil, sellepärast et see on lihtsalt vastuvõetamatu. ma kuulan teid alati väga tähelepanelikult, aga samal ajal ma pean ka öö, ähm, kuulama seda, mida minu kolleegid mulle räägivad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 menetlust. mina pidasin seda tegelikult äh, edusammuks tarbijakaitses. mina pean siin välja käidud meetmeid mõistlikeks, minu arvates see tähendaks piiriüleste menetluste mõistlikku käsitlemist. kui näiteks tegemist on vigase tootega või tootega, mida ei äh, Ähm, saadud kätte, siis äh, taolistel juhtudel on selline menetlus mõistlik, paljud inimesed aga ei tea, et selline võimalus eksisteerib. niisiis, väga oluline on informeerida inimesi, et selline võimalus on siin olemas nüüd ja teiseks informeerida inimesi sellest, et see ei ole üldsegi mitte raske, see menetlus mina tervitan ka seda, et seda piiri on nüüd tõstetud viie tuhande euroni, aga sellest ülespoole ma enam tõstmist ei sooviks. Eh, eh, suur aitäh! mina toetasin seda raportit, kuna olen olnud eh, Tšehhi Vabariigis ka justiitsminister. ma tean, kui keeruliseks need menetlused võivad minna ja tegelikult paljud isikud seetõttu ei julgegi üldse seda menetlust ette võtta, sest nad arvavad, et see läheb väga kalliks maksma. tegelikult me räägime siin praegu ju paremast koostööst justiitsküsimustes. ja menetlus võib tänu nendele kanalitele nüüd äh, paremaks ja lihtsamaks minna, seda on võimalik teha elektrooniliselt, seda on võimalik teha harmoneeritult ja seda on võimalik teha odavamalt. see on väga oluline. Äh, kui justiitssüsteem ei suhtle, siis see takistab kaubandust. aitäh, Monika Makumei, Makovei, palun järgmisena. mulțumesc, domnule președinte Äh, avem două regulamente din unul din două mii șase suur aitäh meil on siin kaks määrus üks aastaks kaks tuhat kuus ja teine aastast kaks tuhat seitse et kasutada lühendatud menetlust selliste vaidluste puhul see peaks olema abiks ettevõtjatele VKE-dele selleks, et kohtuvaidlus kiirendada. olukord riigiti on erinev ja seega on oluliselt, on loomulikult kasu millestki sellisest, aga tuleb minna meie eesmärkidega kaugemale. seda summat tuleb tõsta viie tuhandeni elektroonilisi vahendeid tuleb lubada kasutada kohtuasutustel teavitamiseks ja infovahetuseks, ühtlasi ka peab lubama kasutada videokonverentsi ning tõendeid peab lubama esitada samuti äh, näiteks videokonverentsi vahendusel, aitäh. Äh, äh, aitäh, järgmisena Peeter Jaar tänan, juhataja. mina tahaksin öelda, et tegelikult meil on piiriüleste menetluste jaoks süsteem juba olemas tegelikult nelikümmend protsenti võiks aga menetluskulusid vähendada. nüüd on ülempiiri tõstetud kahe tuhandelt viie tuhandele. kui meil oleks tegelikult see ülempiir veel tõstetud kümne tuhande peale, siis me võiksime pooled need menetlused niimoodi lahendada, need meetmed on väga olulised äh, just nimelt üksikisikutele, sellepärast et suurfirmadel on reeglina oma juristid tööl, kelle, kelle igapäevane leib see on me oleme selle ettepanekuga süsteemi parandanud ja võiksime mõelda muudegi asjade peale, eh, mis võiksid muuta elu lihtsamaks üksikisikute jaoks. aitäh ja järgmisena Andrei Mikins. suur aitäh, juhataja. Euroopa Liidu aluseks on regioonide ja liikmesriikide ning inimeste koostöö, otsustava tähtsusega on VKE-d. kui on partnerite vahel vaidlus, siis peaks olema võimalik pöörduda kohtusse, eriti kui asi puudutab rahalist kompensatsiooni. väga tähtis on, et oleks toimiv süsteem vaidluste lahendamiseks raportis keskenduti just nimelt tõhususe suurendamisele, seda, sellele, kuidas ähm, lihtsustada väiksemaid kohtuvaidlusi ja mina tegelikult hääletasingi selle raporti poolt, sellepärast et mina leidsin, et see süsteem on võimalus Euroopas usaldusväärset finantsstruktuuri luua. aitäh ja Stanislav Boltšak, üks minut suur aitäh, juhataja, ka mina sooviksin selgitada, kuidas ma hääletasin. mina toetasin seda raportit, sest pidasin ääretult oluliseks, et üksikisikul oleks õigus pöörduda kohtusse aga küsimus on selles, et see kohtumenetlus peab olema lihtsam ja just nimelt seda see väiksemate kohtuvaidluste menetlus on, siin püütakse tegeleda probleemidega ja lahendada neid. piirväärtus viis tuhat, see on tõesti maksimum. põhiline aga on see, et inimesed teaksid, et selline võimalus eksisteerib, et neil selline õigus on Neil on loomulikult õigus pöörduda kohtusse. minu arvates on ääretult oluline analüüsida kulusid, aga samavõrra oluline on pöörata tähelepanu ärahoidmisele, vaidluste ärahoidmisele. järgmisena raport teatavate õhku eralduvate saasteainete kohta proua Makovei. domnule președinte uh, poluarea atmosfäärică õhusaaste on üks äh, peamisi haigustekitajaid Euroopa Liidus. elektri tootmisprotsessis eraldub väga palju saasteaineid, sama käib ka näiteks äh, küttekehade kohta. nii et heidetakse õhku iga tüüpi erinevaid osakesi. Euroopa Liidus on umbes sada viiskümmend tuhat erinevat ähm, energia äh, tootvat äh, kohta, mis on sellised keskmise suurusega ja seega nad ei käi Euroopa Liidu õigusaktide alla, kuid me soovime, et nad ei jääks õigusraamistikust täielikult väljaspoole ning ei saastaks meie õhku, õhku, mida me ju hingame ning mis võib põhjustada haigusi Euroopa Liidu kodanikes. enne esimest detsembrit kaks tuhat kuusteist peab komisjon andma hinnangu energia miinimumstandarditele. aitäh. Peeter Jaar, ainult Peeter Saar. Peeter Jaar, üks minut, palun suur aitäh! ma hääletasin raporti poolt, aga südames pean ma ütlema, et äh, ma ei ole ka päriselt veendunud ja paluksin oma kolleegidel parlamendikomisjonis sellega edasi tegeleda ja vaadata, et see, mida raportis nõutakse, ka tegelikkuses toimuma hakkab. välja pakutud muudatused peaksid parandama direktiivi rakendamist, et meil oleks parem instrument õhukvaliteedi tagamiseks Euroopa Liidus, ilma et tekiks ebasoodsat olukorda ettevõtjatele, samuti vähendada bürokraatiat, kui kõik seda õnnestub saavutada, siis väga hea. ma kutsuksin üles mm, parlamendikomisjoni kolleege jälgima, et tõesti kõik see, millest raportis üles kutsutakse, ka tegelikkuses toimub. ja nüüd sõna härra Mamikinsile, üks minut palun. aitäh me ei kujuta oma igapäevaelu ette ilma elektrita, kütteta, meie majandusmudelid ei toimiks ilma kõikide nende asjadeta, aga samas me kõik mõistame, et äh, samal ajal eksisteerib õhusaastus, tolm ja kõik muu. probleem on selles, et Euroopa Liidus on vastu võetud ainult kaks direktiivi, nõndanimetatud ökodisaini direktiiv ja direktiiv, mis puudutab äh, suuri põletustehaseid. selleks, et eristada neid äh, tehaseid ja et äh, need kaks direktiivi ei hakkaks omavahel kattuma, tahaksin ma kolmanda direktiivi vastuvõtmist, samas tuleks aga vältida liigse halduskoormuse tekitamist, aitäh. järgmiseks Nina Tšill, üks minut, palun. Euroopa puhta õhu äh, paketi seisukohast on äh, see võtmetähtsusega hiljutised teadusuuringud näitavad, et Ühendkuningriigis õhussaastest äh, tulenev surmade arv on suurem kui kolmkümmend tuhat, mida varem arvati. kogu Euroopas viissada tuhat inimest sureb enneaegselt äh, õhusaaste tõttu igal aastal. see paneb tohutu koorma meie ühiskondadele ja tahaksin selles kontekstis öelda ka Volkswageni diislipettuse kohta. see on tõesti ennekuulmatu, äh, eriti arvestades selle mõju inimeste tervisele Äh, inimesed maksavad oma eludega suurettevõtete kriminaalse käitumise eest, kes äh, püüdlevad üksnes kasumi poole. tarvis on luua sõltumatu Euroopa Liidu tüübikinnituse asutus. Volkswagen on näidanud, et praegune süsteem, kus autotootjad maksavad riiklikele testimisasutustele ja võivad ise valida, kus oma autot testida, see süsteem lihtsalt ei toimi, aitäh suur tänu, Tim Eiker, palun, üks minut. suur tänu, mina hääletasin selle vastu ja hääletan igasuguse keskkonna ja energia õigusakti vastu, mis tuleb Euroopa Liidust, sest see lihtsalt tapab töökohad. see suurte põletustehaste direktiiv, sajad töökohad kadunud eh, ja kõik muu, millal see kõik lõpeb? millal lõpeb selliste õigusaktide vastuvõtmine, mis maksab inimestele töökohti? ja kõik, kes selliste õigusaktide poolt hääletavad, kes hääletavad teiste taoliste õigusaktide poolt, peavad selgitama inimestele, kes on oma töö kaotanud, miks nad nüüd sellises olukorras on, selle asemel, et siin poseerida äh, ja apelleerida südametunnistusele. vaadake parem seda eh, olukorda Suurbritannias näiteks, kus oli olemas varem rasketööstus, kus inimestel olid töökohad, nüüd enam ei ole. Te olete tekitanud massilise töötuse, eh, surudes läbi selliseid õigusakte, mis eh, tapavad lihtsalt töökohti ja kogu Briti tööstust. aitäh ma paluksin muuseas, et saadikud äh, teataksid oma sõnesoovist, äh, sõnasoovist varem. saadik Boltšek, äh, erandkorras ma annan teile sõna, aga tegelikult te peaksite varem taotlema seda sõna saamist. sest tegelikult antud juhul kõik sõltub siis juhataja, istungi juhataja soo-, vastutulekust. suur tänu president. ma arvasin, et ma olin õigeaegselt oma nime kirja pannud äh, selle päevakorrapunktiga seoses. tahtsin öelda, et äh, toetasin seda ettepanekut, aga mul oli siiski ka kahtlusi. ma arvan, et Euroopa Liit keskkonnakaitse küsimustes äh, peaks oma asjad korda saama kui vaadata Volkswageni juhtumit, siis äh, see on iseenesest väga hea näide, miks asju, asjad peaks korda tegema. me ei taha, et ka edaspidi tekiks sarnaseid probleeme, tarvis on Euroopa standardeid, millest peetakse kinni ja mida karmilt äh, jõustataks suur aitäh! nüüd järgmine raport, Lavia raport, äh, kaseiinid ja kaseinaadid, mis on mõeldud inimtoiduks. kõigepealt härra Maamikins, suur tänu! kaseiin on selliste ainete rühmas, mis moodustab neli viiendikku loomset päritolu piimavalkudest, seda leidub ka inimorganismis ja sisaldab ka aminohappeid ja need kõik on olulised meie proteiinidieedi seisukohast. on olemas ka rahvusvahelised standardid ja tarvis on ühtlustada seadusandlust rahvusvaheliste standarditega, et reguleerida kaseiinide ja kaseinaatide kättesaadavust rahvusvahelisel turul. teine asi puudutab samuti standardiseerimist. see aitaks tarbijatel paremini mõista, milliseid toiduaineid nad ostavad. mina hääletasin selle raporti poolt. suur tänu. järgmiseks äh, härra Pospišil üks minut aitäh! ma toetasin seda raportit ja esmapilgul võib see tunduda keerulise reeglina, mis muudab inimeste elu keerulisemaks, aga tegelikult on vastupidi. ma olen tugevalt veendunud, et tegelikult äh, see aitab selgemini määratleda niiskuse sisaldust äh, ja on harmoneeritud reeglid Euroopa Liidus. Äh, need on küll ettevalmistatud rahvusvaheliste organisatsioonide poolt ja sellest saavad kasu nii tööstusettevõtted kui ka tarbijad, sest äh, nad võivad olla kindlad, et vastavad tooted on nõuetekohased ja see aitab kõrvaldada siseturul eksisteerivaid tõkkeid. suur tänu. nüüd äh, viimane punkt. vabandust, ei, tegelikult meil ei olegi rohkem äh, selgituspunkte.